Liebe Kollegen, liebe Kollegen, ich eröffne die Sitzung. kallid kolleegid, alustame oma koosolekuga. ma arvan, et me võime alustada nüüd. kõigepealt vabandan, et me alustame paar minutit plaanitust hiljem. meil oli koordinaatorite koosolek enne seda koosolekut siin ja kahjuks äh, oli meil aega tarvis rohkem kui ette nähtud. teiseks tahaksin teilt teada saada, kas olete nõus päevakorraga selle praegusel kujul? kas me saaksime nüüd alustada? siis päevakorrapunkt number kolm juhataja teadaanded. päevakorrapunkt kolmteist on päevakorrast maha võetud, sest kolleegi ei ole kohal. ja teiseks, täna pärastlõunal alustame me hiljem, kuna meil on erakorraline täiskogu. ja homme kuulamisel tulge palun kohale kõik, kellel võimalik, sellepärast et volinik Tajani teadande üle tuleb meil järgmistel kuudel kindlasti veel pikalt arutada. ma loodan, et pärast puhkepäevi olete nüüd puhanult siin tagasi ja me saame oma tööd jätkata. nüüd päevakorrapunkt number neli, nimelt küsimus, kas protokollide kohta on kellelgi kommentaare, kui ei ole, siis on need ka kinnitatud ja nüüd päevakorrapunkt number viis. tegemist on ühenduse innovatsioonipoliitikaga ja annaksin sõna kolleeg Vinklerile. me oleme seda päevakorrapunkti natukene edasi lükanud, sellepärast et me ei soovinud eile kokku tulla. ja seepärast siis täna ja kolleeg Vinkler, palun. suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid, me lükkasime selle arutamisega küll edasi, kuid kahjuks aega meil pole palju ja me peame võimalikult kiiresti tegutsema selleks, et enne hääletust kõik asjad selgeks rääkida. tänan kõiki kolleege, kes aitasid kaasa ja tegid muudatusettepanekuid. kokku tehti sada kaheksa muudatusettepanekuid, mis on tõesti palju selle raporti kohta ja me peaksime olema ettevaatlikud, sellepärast et tegemist on äh, tähtsate arengutega ja me ei tohiks äh, majandusringkondadele liiga palju kohustusi peale panna ja me peaksime vaatama ka, et see tekst jääks loetavaks, nii et kõik saaksid sellest ka tõesti aru. seepärast kutsuksin kõiki kolleege üles, et äh, katsuge tõesti raportit lihtsustada ma mõningad ettepanekud olen just sellepärast ka ümber kirjutanud ja ise tegin ka muudatusettepanekuid, mis tekkisid pärast esimest arvamuste vahetust siin komisjonis, arvestasin kolleegide arvamusega ja kirjutasin sisse nii tähtsad asjad nagu see, mida härra De Castillo ütles, riskide jagamine, teaduse kolmnurk, küsimused äh, innovatsioonitegurite kohta, siis sünergiaefektid erinevate raamprogrammide ja tõukefondide vahele, siis küsimused, mis puudutavad ekspertarvamusi ja ekspertgruppe, äh, võtmetehnoloogiaid, ühiskondliku ja sotsiaalse lisandväärtuse küsimusi, mis peaks olema ju ka üks innovatsioonipoliitika juhtmõtteid, siis veel ka koordineerimisküsimus erinevate peadirektoraatide vahel, mis vastutavad nende küsimuste eest ja tegin mõningad muudatusettepanekud siis ise ja ma arvan, et nii mõnigi teine kolleeg leiab nendest muudatusettepanekutest ka oma arvamuse. siis rääkisin proua Merkisega kes soovis mõningaid asju siit ähm, välja võtta, aga mulle tundub, et ähm, koostöö raames on meil võimalik äh, ka need küsimused lahendada. ning kokkuvõttes võib öelda, et me praegusel hetkel ei toeta seda, mis praegusel hetkel meil on juba olemas, vaid äh, me toetame uusi võimalusi, loovust ja me anname ka noortele ettevõtjatele võimalustele meie toetuse abil, meie rahastamise abil leida uusi võimalusi tööstusturul. kuna aega on vähe, ütleksin paar palvet komisjoni esindajatele nimelt meil tuleks nüüd selgeks teha, milline on ajakava, eriti mis puudutab seda hindamisakti ja siis kas see hindamisakt tööpealkirjana jääbki selliseks või me leiame midagi muud, nagu näiteks Euroopa teadus- ja innovatsiooniplaan. ja veel on väga tähtis, et vastutavad peadirektoraadid saaksid ka koostööd teha tõhusalt ja siis tuleks veel selgeks teha, mis saab sellest rakkerühmast, mis oli ette nähtud, nii et nii palju siis minu poolt sissejuhatuseks. suur tänu, ütleb härra Roil ja nüüd saab kõigepealt sõna kolleeg Merkis. Thank you. First of all I would like to tänan, kõigepealt ma tahaksin tänada Hanna Winklerit äh, selle hea raporti koostamise eest kuid siinjuures tahaksin rõhutada, et me vajame strukturaalseid muutusi, teistsugust ühiskonda. loomulikult me võitleme kliimamuutuste vastu, aga miks mitte seada eesmärgiks jätkusuutliku ühiskonna loomise võitluse asemel me võitleme ja samal ajal me vajame strukturaalseid muutusi. Äh, nimetatud raport rõhutab, et innovatsioon on võtmeks jätkusuutliku ühiskonna loomisel. ja minu jaoks on äärmiselt oluline, et me ei keskendu mitte ainult majanduse kasumlikkusele ja ettevõtjate tuludele, mis on samuti olulised, vaid peame silmas ka tulu, mis tõuseb ühiskonna jaoks ja keskkonna jaoks selles raportis on väga selgelt rõhutatud, et on oluline ületada lõhe teadusuuringute ja uuendustegevuse ning turu vahel, sest meil on vaja tooteid, mida on võimalik turul müüa ja nõnda öelda keskkonnasõbralikke tooteid. selle lõhe ületamine tähendab ka kodanike kaasamist ja innovatsioon võimaldab luua uusi töökohti ning ergutada loovat tegevust kodanike seas. selleks, et olla innovaatilised, me vajame paremat haridussüsteemi, mis ergutab loovust ja innovatsioonivõimet. ma kutsun üles rakendama horisontaalset ja vertikaalset lähenemist, see omakorda tähendab koordineerimist liikmesriikide piirkondade vahel ja ka institutsioonide vahel ning ka institutsioonide sees peame me parendama horisontaalset lähenemist komisjonis, et kõik keskenduksid oma ekspertvaldkonnale selleks, et saavutada paremat tulemit innovatsiooni valdkonnas eh,. ning lõpetuseks on samuti oluline keskenduda toormele eh,. innovatsioonis me püüame saavutada toorme vähendamist ja me püüame neid kahte aspekte omavahel siduda. komisjon peaks ka sellele keskenduma ja vot see aspekt ei ole raportis piisavalt tugevalt välja toodud ja seetõttu äh, ma pöördun komisjoni poole ka, et ta keskenduks nende materjalide vähesusele, mida me tulevikus vajame innovatsiooniks. suur tänu, järgmisena härra Takula. suur tänu eesistuja. kõigepealt tahaksin tänada härra Vinklerit väga hea töö eest ja kui vaadata seda tervikut ning tuletada meelde, milline on selle raporti alus, selle arvamuse eesmärk on ju see, et aidata komisjoni eh, kavade koostamisel anda neile nii-öelda ehitusmaterjali, siis on alati oluline meeles pidada, et mis need eesmärgid on ja kui ma vaatan neid eesmärke ja vaatan praegust äh, raportit, siis ma küll tahaksin nentida, et sada kaheksa muudatusettepanekut on liiga palju. minu arvates härra Winkleri poolt koostatud alus ja tema raport oleks siinkohal täiesti piisav. ja kui ma nüüd mõtlen sellele, et mida need muudatusettepanekud tegelikult lisandväärtusena annavad, siis äh, vahetevahel tundub küll nii, et arv, see ei võeta alati just seda lisandväärtust, vaid eh, tahetakse justkui jätta ka oma sõrmejäljed sellele raportile. ma arvan, et me peaksime siin omaenda isikud ära unustama ja vaatama Euroopa tervikut. samas eh, tuleb pähe ka selline mõte, et nädala lõpul Soomes suurim päevaleht tõi välja siis äh, soomlaste nii-öelda pingerea töökuse järgi ja kõige töökamaks loeti see, kes on esitanud kõige rohkem muudatusettepanekuid ja minu arvates, kui kasutada selliseid mõõdikuid, siis äh, me saame ka tulevikus tohutult muudatusettepanekuid. hea parlamendisaadik on ikkagi see, kes suudab äh, minna kompromissidele ja seetõttu tahaksin ka öelda, et härra Winkleri raport antud kujul oleks väga hea ja ma paluksin tõesti, et kõik, kes on muudatusettepanekuid esitanud, mõtleksid endalt, kas Euroopa mõõtkavas need annavad mingisuguseid, mingisugust lisandväärtust. minu arvates mitte, sest mida rohkem kokki seda või kokkasid, seda äh, viletsam supp. ja seetõttu on tegu minu arvates kokkuvõttes hea raportiga ja me peaksime seda toetama, nii et mina seisan täielikult härra Vinkleri seisukohtade taga, aitäh. kolleeg, kolleeg Pütikofa. Danke, härra Vorsitzender. härra Puutikov, suur tänu, esimees. kõigepealt lubage mul avaldada tänu härra Vinklerile suurepärase töö puhul ja ma tahan tänada tema üldise lähenemise eest innovatsioonile ja samas lisada, et ma toetan igati seda, mida ütles proua Möökes. ja ta visandas väga hästi meie kesk, lähenemise kesktee, millest me peaksime kõik kinni pidama. innovatsioon peaks olema sotsiaalne protsess selle laiemas mõttes, sest sellel on äh, tõsised sotsiaalsed mõjud ja härra Winkler on oma raportis arvesse võtnud ka eelmiste arutelude käigus tehtud kommentaare ja tähelepanekuid. nii nagu eelkõnelejadki, ei leia ma äh, mingeid probleeme muudatusettepanekute käsitlemisel. ma usun, et meil on võimalik teha konstruktiivset koostööd ja sellest lähtudest ka muudatusettepanekuid käsitleda. kuid minu jaoks on üks oluline aspekt. Äh, ja selles osas võiks raportit täiustada. Äh, nimelt rõhutada VKE-de rolli innovatsioonis ja teiseks on vaja selgelt rõhutada, et on vaja keskenduda nii-öelda ökoinnovatsioonile, äh, ressursside ja tõhususe tõstmisele, nagu proua Merkes juba ütles. Äh, igasugused teadmuste klasterid ning riigihangete roll innovatsiooniprotsessi toetamisel. ning äh, lõpuks tahaksin rõhutada seda, ka me oleme esitanud oma muudatusettepanekud sellel teemal ähm, ja see puudutab patendipoliitikat mis on VKE-de jaoks kriitilise tähtsusega. ma usun, et me oleme õigel kursil, härra esimees, ja veel kord tahan tänada härra Vinklerit suurepäraselt koostatud raporti eest. ja järgmisena härra Tukeles. suur tänu, esimees, härra Vinkleri raport sisaldab ettepanekuid Äh, mis võimaldab ellu viia Euroopa innovatsioonistrateegiat ning täita seatud eesmärke tulemuslikumalt. Äh, minu poolt esitatud muudatusettepanekutes ma püüdsin rõhutada minu jaoks olulisi aspekte, näiteks me peame arvesse võtma kolme aspekti, teadmised, äh, innovatsioon ja ettevõtlus ning nende omavahelist seost ning selle seose tugevdamiseks on vaja edendada dialoogi teadlaste ja äriringkude vahel. me äh, hääletasime toetuseks raportile, mis, mille eesmärgiks oli innovatsioonikeskuste loomine tehnoparkides ja ülikoolide juures. käesoleval ajal Euroopas on loodud juba umbes kaks tuhat taolist klastrit kuid väga vähestel nendes klasterites on ülemaailmne haare. me peaksime ergutama mitte ainult uurijaid ja teadlasi Euroopas, äh, vaid peaksime üritama in-, ligi meelitada ka investorid. kümme protsenti Euroopa arendus- ja teadusprogrammidest peaksid kuuluma innovatsiooni valdkonda ja kõigi nende algatuste juures on oluline see, et et kuigi nad on suunatud innovatsiooni edendamisele, äh, on keskmes inimesed. me peame selgelt endale aru andma, et kõigi nende jõupingutuste keskmes on inimesed ning innovatsiooni edu sõltub inimestest. suur tänu. Äh, sellega on see arutelupunkt lõppenud. härra Vinkler, kas te soovite veel sõna saada? ja hääletus toimub aprilli lõpus ja nüüd järgmine päevakorrapunkt, hääletus. kas teil on kõigil oma hääletuskaardid kaasas? palun võtke oma hääletuskaardid välja pange masinasse valmis ja kui te olete valmis, alustame. kõigepealt Toia raport. Äh, üsna pikk hääletusnimekiri selle raporti puhul. seega alustage. ja veendugem selles, et hääletada, et need, kellel on õigus hääletada alustame hääletusega. muudatusettepanek kakskümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kaheksa ja kukub ära, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend üks ja kolm, nelikümmend üks ja nelikümmend kaks ühesugused, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seega kukuvad nelikümmend kuus kuni nelikümmend kaheksa ära, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend viis, viiskümmend viis osade kaupa esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa, poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, tundub, et vastu võetud, jah, vastu võetud. kuuskümmend poolt, soovite kontrollida viitekümmet üheksat? viiskümmend üheksa, kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja tulemus on vastu võetud, nii et kõik selge, jah? kuuskümmend poolt kas meil on probleeme? üheksateist oli vastu, just. proua Madurell. mul ei ole hääletuskaarti kaasas, aga ma hääletaksin vastu, ütleb proua Madurell. vabandust. olgu. kakskümmend vastu, aga see ei muuda tulemust. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend üks, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks kuuskümmend neli härra Roode on palunud osade kaupa hääletust, aga milliste osade kohta? ehk esimene osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend viis poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu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 erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksakümmend viis, kukub ära, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, sada üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaks poolt, sada kolm ka või, sada kolm siiski poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, sada neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kaheksa, ei, sada üheksa. sada üheksa kukub ka ära, sada kümme poolt. vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, kompromiss neli, kontrollime kontro-, kompromiss neli A, vabandust, ajasin segamini. kompromiss neli A. E kolm Rahvapartei häält on üle. kas nüüd on korras, üks on veel üle? nii ja nüüd? hääletus on lõppenud. üks pluss proua Madurell, jah? kaks peame juurde liitma nüüd on selge. poolt, jah. poolt on rohkem kui vastu. kompromiss neli uuesti, aga kompromiss neli B nüüd. kukub ära. Chichester, härra Charles, palun. aitäh, eesistuja. aitäh, eesistuja see, mis ähm, ekraanidel on, see näitab ainult äh, seda, kes ähm, või näha on ainult see, et kes on hääletanud, aga neid plusse ja miinuseid me ei näe, me tahaks ikkagi täit infot saada. ma ei tea, kas sellega saab midagi ette võtta. oih, vabandust, jah, kakskümmend üheksa pluss kaks on kolmkümmend üks, ehk siis kolmkümmend üks poolt ja kakskümmend vastu. see tähendab, et kompromiss neljaga on meil asi selge sada kuusteist, kes on poolt? sada kuusteist poolt. keegi pole poolt. sada kuusteist poolt. vastu. erapooletu, vastu võetud. sada seitseteist poolt. vastu. erapooletu, vastu võetud. sada seitseteist, sada kaheksateist nüüd, poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kakskümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud. nüüd põhjenduspunktid, üks muudatusettepanek üks. muudatusettepanek üks, kes on poolt? siiski sada kahtekümmend ühte tuleb meil kontrollida otse, loomulikult teeme seda, sada kakskümmend üks veel kord, palun hääletagem. sada kakskümmend üks elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kolmkümmend poolt, üheksateist vastu. nii et vastu võetud, vastu võetud. üks, muudatusettepanek üks, põhjenduspunktid, kes on poolt, vastu. veel kord palun, kes on poolt? vastu tagasi lükatud. kaks, kes on poolt? kontrollime. kontrollime siis number ühte, muudatusettepanek üks, kontrollime. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. kakskümmend seitse poolt, kakskümmend vastu, vastu võetud. mis on saanud nendest inimestest, kellel pole hääletuskaarti? kas liidame teid juurde, see ei muuda tulemust, olgu, vastu võetud. nii, kaks oli viimane, mille üle hääletasime. ei, siiski uuesti, number kaks, kes on poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud. kolm kogub ära neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. või noh, kontrollime, siis on kindel. ma ei näe päris täpselt, kui kätega näidatakse. viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kakskümmend seitse vastu, tagasi lükatud. kuus poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. seitse, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu kontrollime seda tuleb kontrollida, number kaheksa, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, ei siiski mitte, üks Rahvapartei hääl on üle, nüüd on korras, kaheksa hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmteist, neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, neliteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, seitseteist kontrollime, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. üks Rahvapartei hääl on jälle üle. nüüd on korras, hääletus on lõppenud ja vastu võetud kaheksateist poolt. vastu, erapooletu, vastu võetud üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu, vabandust, tagasi lükatud kakskümmend poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, kah tagasi lükatud, kakskümmend, kolmkümmend, ei kakskümmend üks, kontrollime siiski. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, ei jällegi üks Rahvapartei hääl on üle. nüüd on korras või jah, hääletus on lõppenud, ei siiski mitte. ikka veel üks Rahvapartei hääl üle. nüüd tundub korras olevat, hääletus on lõppenud. vastu võetud. tõesti, jah, vastu võetud. kakskümmend kaks, kes on poolt? kakskümmend kaks poolt. palun näidake käega selgelt. kaks vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend kolm poolt. vastu erapooletu, vastu võetud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nüüd Keskkonnakomisjoni arvamus. kas need arvamused tulevad kõik eraldi? kõigepealt üks Keskkonnakomisjonilt poolt, vastu. midagi on segamini, veel kord uuesti. poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaks, kukub ära, kolm, kolm poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viis nüüd, eks? viis ja viimane lause ainult, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu, tagasi lükatud hoopis viis või soovite kontrollida siiski kümme, kontrollime, palun, elektrooniline hääletus. E jällegi üks Rahvapartei hääl üle. hääletus on lõppenud ja vastu võetud. kümme on vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend üks kukub ära, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend neli, kukub ära, lõplik hääletus elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. veel kord või veel üks? üks Rahvapartei hääl on jällegi üle. nüüd on hääletus lõppenud ja vastu võetud. suur tänu ja palju õnne raportöörile. järgmine punkt, Leena Ikk. siin on veel mõned asjad vist otsustada. aga alustame numbriga üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. keskkonnakomisjon üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi kolmkümmend seitse poolt, kolmkümmend seitse ja kolmkümmend kaheksa, vabandust. kolmkümmend seitse, kolmkümmend kaheksa koos, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. Envi, keskkonna kolmteist, keskkonnakomisjon kolmteist. aga ah, siiski seitse enne, vabandust, seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd Envi kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks nelikümmend üks koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kõik kukuvad siit nüüd järgmised ära, järgmiseks Envi kuusteist, poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletu, vastu, vastu võetud. viiskümmend kuus osade kaupa esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu erapooletu, tagasi lükatud. teine osa, kes on poolt või kukub ära. oh, see kukub hoopis ära, teine pool kukub ära. viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Claude ja palun, kas me ei peaks hääletama ka NV kahekümne üle, sellepärast et viiskümmend kuus teine osa ei läinud läbi kas meil tuleb hääletada? jah, aitäh, tõesti, jah, saan aru, suur tänu. NV kakskümmend, selle üle tuleb hääletada. NV kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. NV kakskümmend, kontrollime elektrooniliselt. NV E jällegi kaks Rahvapartei häält üle. nüüd on korras, hääletus on lõppenud. hääletus on lõppenud ja vastu võetud. viisteist, ei viisteist, selle üle me juba hääletasime. Envi kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuusteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. ma arvan, et vastu võetud, aga kontrollime igaks juhuks. elektrooniliselt, kakskümmend üks. hääletus on lõppenud. olgu, kolmkümmend kolm poolt vastu võetud. NV kaks, kes on poolt, vastu erapooletu vastu võetud. Envi kolm poolt, vastu, erapooletu. jah, mul oli õigus, ongi vastu võetud. Envi neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek viis, kes on poolt? vastust. poolt, kompromiss viis, vastu. erapooletu. vastu võetud. viis, kes on poolt? vastu. erapooletu. kontrollime. muudatusettepanek viis, hääletus on alanud kaks Rahvapartei häält jällegi üle. kogu aeg kaks häält üle. nüüd on korras või? ei, üks Rahvapartei hääl üle, ikka veel. suur tänu, hääletus on lõppenud ja vastu võetud. viis. nüüd järgmiseks kolmkümmend kolm, kolmkümmend neli, vabandust, kes on poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. NV kaheksa poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. NV kaheksa kontrollime. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud NV üheksa kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. teine osa, kes on poolt, aa ei, see kukub ära. kontrollime esimest poolt. NV üheksa esimene osa, elektrooniline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja vastu võetud. vabandust. teine osa kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Envi kümme poolt, vastu. kontrollime, kontrollime Envi kümmet. hääletus on lõppenud. vastu võetud ja nüüd lõplik hääletus elektrooniliselt. elektrooniline hääletus. lõplik elektrooniline hääletus, hääletus on lõppenud. ei, jällegi kaks Rahvapartei häält üle. olgu, hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd päevakorrapunkt number kaheksa. palju õnne muidugi raportöörile. unustan need ära, ma ühesõnaga õnnitlen praegu korraga kõiki, kes on raportööreid kirjutanud ja kelle raporti, raportid vastu võetakse ja nüüd raport kaheksa, päevakorrapunkt kaheksa. olete te selle poolt? poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend üheksa jääb ära, nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, nelikümmend. üheksa siiski, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend üks lisandina poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud neliteist kukub ära, kompromissettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kaheksateist poolt, vastu, erapooletu poolt, veel kord, vastu, erapooletu. kontrollime, kontrollime on kindlam, kaheksateist kontrollime. E kaks Rahvapartei häält jälle üle. Vote is closed hääletus on lõppenud ja vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapoolet, vastu võetud kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend neli lisandina, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend üks poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kaheksa lisandina seitsme, neljakümne seitsme juurde, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend lisandina kahekümne viiele, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kaks, ei, viiskümmend kaks, veel üks lisand, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend, viiskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend neli, poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend seitse, ei. kompromiss kaks hoopis, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend kaheksa kahes osas, esimene osa kes on poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. kakskümmend kaheksa, esimene osa selleks, et kindel olla, esimene osa, hääletus on alanud, üks hääle, üks Rahvapartei hääl on üle, hääletus on lõppenud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa, hääletame poolt. viiskümmend kaheksa kukub ära, kahekümne kaheksa üle hääletasime. kakskümmend üheksa, viies osas esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. neljas osa poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. kontrollime. neljas osa. hääletus on alanud. üks Rahvapartei hääl on üle. Thanks, closed. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viies osa. poolt. vastu. erapooletu. vastu võetud kolmkümmend kahes osas, esimene osa, kes on poolt? kolmkümmend esimene osa. keegi? või siiski on mõni poolt, kolmkümmend esimene osa. suur tänu. vastu kontrollime. tuleb kontrollida esimene osa, kolmkümmend. hääletus on alanud üks Rahvapartei hääl on üle, üks Rahvapartei hääl on üle, hääletus on lõppenud ja vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend lisandina kolmekümnele, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. proua Ekk. mis puudutab muudatusettepanekut viiskümmend üheksa, see langeb ära siis, kui kolmkümmend vastu võetakse, aga osa kolmekümnest jäi vastu äh, võtmata, meil oli üks pluss ja üks miinus seal jah, sama probleem oli meil ka eelnevalt ja siis mulle öeldi, et esimene osa on tähtsam. ja see võeti vastu. nii et olete rahul. mida ütleb raportöör? olete nõus, et viiskümmend üheksa kukub ära? olgu, siis kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu vastu võetud kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. meil on tõlkeprobleeme või? ei, siiski mitte. siis saame jätkata. kolmkümmend üks, kes on poolt, vast-, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaks poolt vastu, erapooletu vastu võetud, kolmkümmend viis lisandina kahele poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, kolmkümmend kuus kukub ära, kolm, kes on poolt, vas-, kolm, kes on poolt, vastu. veel kord palun, number kolm, kes on poolt? suur tänu, vastu erapooletu, vastu võetud. siin kolmkümmend seitse ja kolmkümmend kaheksa kukuvad ära, number neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitse poolt vastu, erapooletu vastu võetud ja lõplik hääletus elektrooniliselt, hääletus on alanud. E kaks Rahvapartei häält on jällegi üle, meil on üks üle. veel üks Rahvapartei hääl on üle, suur tänu. hääletus on lõppenud ja vastu võetud, suur tänu. kas kõik on hästi? järgmine punkt päevakorras ja palju õnne otse loomulikult. ja nüüd järgmine või? Michelle Ribasi, number neli, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend viis, lisandina kahekümne neljale, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuus kukub ära, kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kaheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, kümme, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmteist poolt, vabandust, neliteist siiski, neliteist, neliteist poolt, vastu, erapooletu kontrollime, neliteist kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja vastu võetud. üks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kaks poolt, vastu, ära. kontrollime siiski, kaks kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. okei okay,, adopted. nii, vastu võetud, number kaks on vastu võetud ja nüüd osade kaupa hääletus, muudatusettepanek seitseteist, osade kaupa esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksateist lisandina poolt ja palun? kas ei ole tõlget? meil ei ole tõlget inglise keelde. kas meil on probleeme? proovige uuesti. kas nüüd, Charles, kas sa saad minust nüüd aru? saad nüüd minust aru? kas pole tore, nii tore, et sa must lõpuks aru saad? ja palun! vabandust, mul on äh, küsimus eelmise hääletuse kohta, kus tulemus oli seitseteist, kuusteist, kui ma ei eksi kas on kolleege, kes hetkel hääletavad ilma hääletuskaardiga või, või on kõik elektrooniliselt hääletamas? kuna mulle tundub, et see tulemus oleks võinud olla teistsugune, kui äh, hääletab ka keegi, kes hääletab ilma kaardita, kuid pole sellele tähelepanu juhtinud, nii et selles on minu küsimus. Äh, suur tänu selle märkuse eest, ma eeldan, et kui keegi annab endast märku, et tal kaarte ei ole, siis äh, mina ei saa ju midagi teha, kolleegid, kellel ei ole kaarte kaasas, andke mulle lihtsalt ennem teada, muidu läheb see asi liiga kaugele, ma ei saa kontrollida. kui keegi ilma kaardita hääletab, siis palun öelge mulle seda, ma ei saa ju seda ise näha, ma ei ole selgeltnägija kas on juba olnud probleeme? ja proua Madurell, palun. jah, ma tahaksin lihtsalt küsida sekretäriaadilt, kas oli piisav hääl sotsialistidelt, piisav arv hääli sotsialistidelt eelmisel hääletusel? kas meil oli sotsialistide hääl enne? ei olnud vist. mitte liiga palju, ei, sealt ei küsitud ju, kas neid oli liiga palju, küsiti, kas neid oli üldse kas oli piisavalt, oli küsimus. Eh, mida ma tahtsin öelda, oli see, et eh, kui tegu ei ole nimelise hääletusega, siis ainus asi, mida me saame teada, on see, et kas on fraktsioon, kes annab liiga palju hääli, kuid me ei näe, kas on fraktsioon, kes on eh, hääletanud liiga vähe. ah, see on siis selge, me näeme elektrooniliselt, kas hääli on üle, aga me ei näe, kas neid on puudu. seepärast Charlesi märkus oli väga õige. kui keegi hääletab ilma kaardita või soovib seda teha ilma kaardita, siis palun öelgu seda iga kord selgelt. mul on väga kahju, aga ma ei suuda seda meelde jätta. mul siin tuleb olla väga tähelepanelik, ma ajan juba numbreid segamini, rääkimata nüüd siin kaardita lu-, inimeste lugemisest mina hääletan ilma kaardita. aga mulle on öeldud, et meil on piisavalt kaardiga hääletajaid, et sotsialistide fraktsioon on nii-öelda täis. aga võtke mind arvesse, kui asjad kokku ei jookse, sest ma hääletan ilma kaardita nii et kui meid on liiga palju, siis loomulikult seda arvestage. nii et äh, Charlesi märkus oli väga õige, kui tulemus on napp, peame me kogu aeg vaatama, mis saab meie kaardita hääletajatest aga nüüd see rong on läinud. järgmiseks punkt kolm. ei, vabandust, kaheksateist. kaheksateist, kes on poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud tahate kontrollida, palun minugi poolest, see on küll lisand, aga kui soovite kontrollida, palun, kaheksateist, kontrollime hääletus on alanud, kaks Rahvapartei häält on jällegi üle. äkki saaks te anda need mõned siin mu kõrvalistujale ilma kaardita? nali naljaks, hääletus on lõppenud. kakskümmend, kolmkümmend ja proua Madurell, olete te poolt või vastu? vastu. see ei muuda tulemust nagunii. tagasi lükatud sellegi puhul poolest. number kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõplik hääletus, hääletus on alanud. palun, Rahvapartei, ärge hääletage liiga palju, palun. suurepärane, hääletus on lõppenud. ja vastu võetud, palju õnne! ja nüüd Said Karimi raport. aga see muide ei ole viimane, ärge rõõmustage liiga vara. me ei ole täna mitte eriti kiired. nii, hääletame. viiskümmend neli, viiskümmend kolm, kuuskümmend kolm ja kakssada kolm, kõik plokis. kes on poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud järgmine plokk viiskümmend viis ja nelikümmend viis, kes on poolt? kes on poolt? mitte palju, eriti vastu, erapooletu. tundub, et tagasi lükatud, jah, tagasi lükatud, viiskümmend kuus, kes on poolt. soovite kontrollida? viiskümmend viis ja nelikümmend viis koos kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. Closed hääletus on lõppenud. kakskümmend ja kakskümmend kaheksa ja Madurell ka vastu ehk kakskümmend kahekümne üheksa vastu tagasi lükatud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd viiskümmend kaheksa, viiskümmend üheksa, kuuskümmend, sada viiskümmend, sada viiskümmend üks, sada viiskümmend kolm, sada viiskümmend neli, sada viiskümmend viis koos kõik koos, mulle meeldib koos hääletada, kes on poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud. järgmiseks kuuskümmend üks, kes on poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud. osade kaupa hääletus kuuskümmend kaks, esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud. teine osa, kes on poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud plokis kaks, kolm, neli ja kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuuskümmend seitse poolt vastu, erapooletu, vastu võetud kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitsekümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitsekümmend kaks poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend kuus ja seitsekümmend seitse üheskoos, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitsekümmend üheksa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend kaks üheksakümmend kolm ja sada viis üheskoos, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu. kontrollime. kaheksakümmend kolm, elektrooniline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükata kaheksakümmend neli kukub ära. ei, siiski kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu. ei, ei, see ei kuku ära. kaheksakümmend neli, kes on poolt, palun. kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu. kontrollime kaheksakümmend neli kontrollime, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksakümmend seitse poolt vastu, erapooletu, vastu võetud üheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime, üheksakümmend üheksa kontrollime, hääletus on alanud. Vast- äh,, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada ja sada üks koos, poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmteist, kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada neli poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kaheksa poolt, vastu, vastu, erapooletu, vabandust, erapooletu vastu võetud viisteist poolt. vastu. viisteist erapooletud. kontrollime. viisteist kontrollime elektrooniliselt, et olla kindlad. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud ja tagasi lükatud. sada üheksa poolt. vastu erapooletu, vastu võetud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuusteist po-, ei, sada kaheksateist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üheksateist ja sada nelikümmend kaks ja sa-, ja, ja kaheksakümmend üheksa ja kaheksakümmend kaheksa koos, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend üks poolt see võeti tagasi. ei, ei sada kakskümmend üks. sada kakskümmend üks. kes on saja kahekümne ühe poolt? kes on poolt, vastu? erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletu, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud üheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend poolt vastu, erapooletu, vastu võetud sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kakskümmend, ei vabandust, kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada kakskümmend kaheksa lisandina, kes on poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud sada kakskümmend üheksa poolt, ei kukub ära, sada kolmkümmend, ainult teine lause. või siiski? sada kolmkümmend, ei ole vaja, sada kolmkümmend üks. kes on poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kolmkümmend kolm, teine lause sada kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada, ei, nelikümmend seitse viiskümmend kaks, sada nelikümmend kuus, sada nelikümmend seitse, sada kolmkümmend, sada nelikümmend seitse üheskoos, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. kukuvad ära siit järjest sada nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa, kes on poolt, kakskümmend seitse, soovite kontrollida, kakskümmend seitse, kontrollime. kakskümmend seitse, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada, ei, kolmkümmend kaks lisandina, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kolm kukub ära, kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kuuskümmend kolm lisandina, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada seitsekümmend neli tundub olevat järgmine. sada seitsekümmend neli, kes on poolt? vabandust, unustasin saja kuuekümne seitsme, sada kuuskümmend seitse. sada kuuskümmend seitse. härra Dikastiu, palun mikrofon, palun. Eh, hay un poco de, de confusión en las traducciones. siin on nüüd väike segadus. kui me hüppame üle, kuna muudatusettepanekud ära langevad, siis eh, tõlkimise kiiruses ei ole see kõik peegeldunud, nii et kui me hüppame siin äh, kümme muudatusettepanekut edasi, tõlkesse ei tule kohe läbi ja see ei ole ainult minu probleem, see on üldine probleem, sotsialistide koordinaator ütleb mulle täpselt sedasama ja ma arvan, et ka teistel juhtudel on see asju mõjutanud, nii et ma arvan, et me peame arvesse võtma asjaolu, et siis, kui on selline suur ülehüppamine, siis natukene aeglustage. suur tänu, kallis kolleeg, ma lihtsalt ei soovinud seda kõike ette lugeda, sest ma vaatan kella, aga kui te soovite, ma võin tõesti kompromissiga kõik äh, muudatusettepanekud ette lugeda, mis ära kukuvad. ma võin seda teha, mitte et ma seda meeleldi teeks, aga kui soovite, minugi poolest. nii, sada kuuskümmend, kakssada kuuskümmend, kolmsada kuuskümmend, nelisada kuuskümmend, viissada kuuskümmend kuus kukuvad ära sellepärast, et nad on kas identsed või neid ei ole enam vaja. nüüd sada kuuskümmend seitse ja me hääletame. sest tegemist on lisandiga, kes on poolt kas seda tuleks veel kord teha? kas on vaja seda veel kord hääletada, kas meil on jälle tõlkega mingeid probleeme? ja võib-olla ma olin tõesti jälle liiga kiire, vabandust. vabandust, kallid daamid ja härrad, sada kuuskümmend seitse, kes on poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud? sada kuuskümmend kaheksa, sada kuuskümmend üheksa, neid pole vaja hääletada, sada seitsekümmend lisandina, kes on poolt vastu, erapooletu, vastu võetud sada seitsekümmend kaks, sada seitsekümmend kolm kukuvad ära, sada seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada seitsekümmend kuus, sada seitsekümmend üks lisandina, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kaheksakümmend poolt, vastu erapooletu kontrollime, sada kaheksakümmend kontrollime elektrooniliselt, elektrooniline hääletus on avatud. Closed. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kaheksakümmend üks on tagasi võetud, sada kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. sada kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vabandust, sada kaheksakümmend kuus on identne, seda ei ole vaja hääletada, sada kaheksakümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud sada kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada üheksakümmend poolt vastu, erapooletu. kontrollime, kontrollime, sada kaheksakümmend üheksa. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, sada üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu veel kord sada üheksakümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üheksakümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üheksakümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üheksakümmend neli, me ei hääleta. sada üheksakümmend viis, kes on poolt? vastu erapooletu, vastu võetud. nelikümmend, kontrollime, kontrollime. sada üheksakümmend viis, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. Closed. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend. kes on poolt? kes on poolt? vastu? erapooletu, vastu võetud. nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. olgu, olgu, võib tõesti nii olla, tuleb kontrollida. hääletus on alanud. üks üheksa seitse, sada üheksakümmend seitse. lisandina hääletus on lõppenud. jah, tagasi lükatud. suur tänu, sada üheksakümmend kaheksa, kes on poolt vastu, erapooletu. sama mure jälle. jah, kontrollime. nii on lihtsam. sada üheksakümmend kaheksa, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakssada, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, ei, tagasi lükatud. kakssada üks, kes on poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. kakssada kaks, kes on poolt? vastu. erapooletu vastu võetud kakssada neli, kes on poolt? kakssada neli poolt. vastu. erapooletu, vastu võetud. kakssada viis poolt. vastu erapooletu vastu võetud, kakssada kuus poolt vastu, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada kaheksa, see on po-, ja nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üks, kes on poolt vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud ja lõplik hääletus. lõplik hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see raport on vastu võetud. suur tänu, suur tänu ka prantsuse keeles. ja nüüd proua Tsarella raport proua Tsavela, kas te soovite sõna saada, enne kui asume hääletama, palun? esimees, mul oli siin sotsialistidelt viimase minuti ettepanek, kompromiss seitse, neli B. see on sama tähendus, aga paremini sõnastatud. ja ma soovitaksime, et me järgiksime nende ettepanekut, kas ma tohin selle ette lugeda? neli B, nii nagu sotsialistid selle välja pakuvad. Er kas me saaksime seda teha siis, kui me seda küsimust arutame, võib-olla siis on lihtsam, sest kõik saavad siis täpselt aru, millest räägime. nõus, kui me jõuame punkti juurde seitse, siis me teeme seda. kompromiss üks, kes on poolt, suur tänu, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt ah,, seitse siiski enne, vabandust, seitse, muudatusettepanek seitse. poolt, vastu, erapooletu. number seitse number seitse, mitte kompromiss seitse, muudatusettepanek seitse, tagasi lükatud ja nüüd kompromissettepanek äh, kolm. vastu, poolt, vastu, erapoolt, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaksteist poolt. ma ei hakka neid kõiki ette lugema, kaksteist poolt, kaksteist poolt vastu. vastu võetud. kompromissettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd terve rida kukub siit ära, kakskümmend kaks, kakskümmend viis, kakskümmend neli ja nüüd kompromissettepanek seitse ja proua Tsavella saab nüüd sõna, palun. kompromiss seven. kompromissettepanek seitse aitäh, esimees, uus tekst on järgmine. tuletab meelde praeguste läbirääkimiste olulisust, mida peetakse vabakaubanduspiirkonda üle ning julgustab Vahemere Liidu liikmesriike töötama oma seisukohtade harmoneerimise suunas WTO läbirääkimiste kontekstis ma sain nüüd aru, et proua Tsavela tahab, et see oleks uus kompromissettepanek. kas ma sain õigesti aru? jah. ja teised kõik fraktsioonid on sellega nõus, et see on nüüd meie uus sõnastus. nüüd hääletame siis uue kompromissettepaneku seitse üle. kes on selle poolt? suur tänu, kes on vastu? erapooletu? vastu võetud siis kompromissettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd on mõned üksikud ettepanekud siin veel. terve rida ettepanekuid kukub ära ja nüüd muudatusettepanek kakskümmend üks, kes on poolt? vastu erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja nüüd lõplik hääletus elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja tulemus on selge. vastu võetud, suur tänu, palju õnne, proua Tsavella! suur tänu ka selle eest, et te nii palju erinevaid muudatusettepanekuid kokku üheks kompromissiks kirjutasite, suur tänu! ja nüüd tuleme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on päevakorrapunkt number, mitte kuus, issand kuus, ma ütlesin kuus, aga see oli täiesti vale, kaksteist. kaks kord kuus on kaksteist ja sellepärast päevakorrapunkt kaksteist. me räägime Bulgaaria tuumaelektrijaamast ja raportööriks on proua Harms. ja kui te nüüd palun rahuneksite uuesti maha, siis saaks proua Harms alustada oma sõnavõtuga. ta võib seda ka varem teha, aga kui kõik vaikseks jäävad, siis me kuuleme teda paremini. proua Harms, palun. jah, suur tänu, härra esimees. mul on jäänud mulje, et teie üleskutse rahulikuks muutuda ei ole leidnud eriti palju äh, järgijaid. aga nüüd vist aga üritame veel kord, ütleb härra Roil. nüüd saab sõna ainult proua Roil. proua Harms, vabandust. me räägime siin täna muudatusettepanekutest, mis puudutavad raportit, millega nähakse ette rahalist abi Bulgaaria tuumaelektrijaamale nimelt seal soovitakse esimest kuni neljandat reaktorit kinni panna ja ma arvan, et pärast pikki arutelusid, mis meil on olnud siin valdkonnakomisjonis ja ka variraportööridega, ei ole mul vaja siin hakata rääkima kõikidest üksikasjadest. minu jaoks on tähtis veel kord välja öelda järgmist. minu fraktsioon leiab, et oli väga õige, et Euroopa Liit pärast eh, esimese, teise ja kolmanda ja neljanda reaktori tegevus lõpetati ja et Euroopa Liit võttis endale kohustuse anda rahalist abi nende reaktorite tegevuse lõpetamiseks ja seda tehti enne liitumislepingute allakirjutamist. ma ei leia, et Äh, Euroopa Liit oleks ülemääraliselt, ülemäära rahalist abi andnud Bulgaariale, aga tahaksin siiski ära kasutada võimalust ja öelda, kui palju Euroopa Liit panustas selleks, et neid jäänukeid kõrvaldada. nimelt äh, rahaline abi, mille Bulgaaria sai, on suur tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandast aastast kuni kahe tuhande kolmanda aastani anti sada viiskümmend viis miljonit eurot ja kahe tuhande neljandast kahe tuhande kuuenda aastani sada viiskümmend, sada kaheksakümmend viis miljonit, kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat üheksa kakssada kümme miljonit ja kokku nüüd kuni järgmise summani on juba antud viissada viiskümmend miljonit eurot Bulgaariale, seda siis Euroopa Liidu eelarvest. ja nüüd tuleb meil otsustada uute summade üle ja tahaksin veel kord öelda, kuna variraportöörid äh, ärritusid ja proua, vabandust, härra Randstorf ei uskunud mind, nimelt viissada viiskümmend miljonit eurot see summa vastab liitumislepinguga paika pandule. nii et tegemist on äh, rahaga, mis pandi paika liitumislepinguga. ja see, mille üle me täna räägime ja mida me arutame täiskogus, on veel üks lisasumma, vabatahtlik makse, mis ei tulene enam lepinguga paika pandust ja nüüd see järgmine summa, mis on ette nähtud aastateks kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kolmteist, ja mis tuleks nüüd Brüsselist Bulgaariasse maksta. tegemist on kolmesaja miljoni euroga. komisjon on teinud selle ettepaneku ja mina raportöörina olen algusest peale öelnud, et see summa on mõõdukas ja põhjendatud. sada kaheksakümmend miljonit eurot sellest läheks äh, siis tegevuse lõpetamiseks ja ka äh, tuumajäätmete matmiseks, aga väga tähtis on veel ka, et me kütusevarrastega midagi ette võtaks, siiamaani pole seda midagi tehtud, kuna pole vastavat infrastruktuuri. ja kui ma nüüd äh, seda tuumajäätmete küsimust ja nende matmist läbi vaatasin ja tegelesin selle küsimusega, seda raportit äh, kirjutades, siis ma nägin, et meil on tegemist ühe suure probleemiga nimelt Bulgaaria soovib küll tuumaenergiat kasutada ja teeb seda ja võitleb selle kasutamise eest, samal ajal ei ole aga ta mitte midagi teinud selleks, et äh, väga radioaktiivseid jäätmeid äh, kuhugi matta või pole otsustanud, mida nendega teha, pole arutelusid ja pole ka poliitikat selle üle, mis saab tuumajäätmetest. me rääkisime variraportööridega sellest ja nemad ütlesid, et Venemaaga on meil ju lepingud ja Venemaa, nii nagu vanasti ka Nõukogude Liit, võtab vastu äh, radioaktiivsed äh, tuumajäätmed ja et see kõik oleks väga tore ja et meil ei ole vaja mitte midagi rääkida tuumajäätmete ladustamisest. mul on väga hea meel, et et ähm, selle raporti kirjutamisel energiavolinik äh, härra Oettinger käis Bulgaarias ja Bulgaarias kohapeal ütles selgelt välja, et tuumajäätmete, eriti väga radioaktiivse tu-, tuumajäätmete Euroopa Liidust väljaviimine ei ole lahendus, millega me saaksime leppida ja härra Ot-, Oettinger ütles, et äh, üks tema tähtsamaid äh, projekte on just äh, direktiivi väljatöötamine selleks, et meil oleks tuumajäätmete ladustamiseks olemas kohad, eriti üliradioaktiivsete jäätmete puhul avalik nõustamismenetlus on juba alganud ja ootan tegelikult selle direktiivi projekti meile edastamist. ja kui me nüüd arutame seda neljandat summat, mis tuleb Bulgaariasse eh, maksta ja Koslodi programmist, siis minu arvates on täiesti selge, et äh, Bulgaarias on meil vaja konkreetseid samme, mitte ainult, et Bulgaaria oma jäätmed välja viiks, vaid Bulgaaria peab mõtlema lõpliku ladustamise peale. ja Euroopa Komisjon äh, on ka tegelikult öelnud, et rahalist abi antakse, kui Bulgaaria mõtleb lõpliku ladustamise peale. ja ma leian, et see summa kolmsada miljonit aastateks kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kolmteist peaks olema rahasumma, mille puhul osa kasutatakse kosloduiireaktorite tegevuse lõpetamiseks, nagu öeldud, sada kaheksakümmend miljonit eurot oleks see summa, mis selleks läheks ja minu arvates on see täiesti põhjendatud summa. eriti pärast neid pikki arutelusid, mis on siin peetud, peale selle tuleb aga ka äh, vaheladustamisele mõelda, see ka selle jaoks tuleks kasutada ka sada kaheksakümmend miljonit eurot, aga sada kakskümmend miljonit eurot peaks olema raha, mida kasutatakse lõplike ladustamisvõimaluste leidmiseks. Bulgaarial on võimalus võtta ettekuju nii oma naaberriikidest, nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool seda, sest Rootsi ja Šveits on väga head näited selle kohta, kuidas on leitud lõpliku ladustamise võimalused. ja minu arvates meil ei ole vaja siin karta, et need sada kakskümmend miljonit eurot, kui need äh, kui see summa eraldatakse kindlalt lõplikule ladustamisele, et seda raha ei kulutata siis ära. ei, küsimus on nimelt selles, millal Bulgaaria hakkab lõpuks selle tähtsa küsimusega tegelema. ja nüüd, enne kui me lõpetame selle arutelu ja asume hääletama, siin komisjonis tahaksin siiski komisjonilt äh, saada arvamust nimelt tahaksin teada, kuidas komisjon hindab praegust olukorda, eriti ähm, seda, mis puudutab lõplikku lahustam-, la-, latustamist ja ka äh, vahehoidlaid ja tahaksin, et komisjoni esindajad räägiksid ka äh, sellest küsimusest, mida kogu aeg esitatakse. nimelt, kas see kolmsada miljonit kuulub veel Bulgaaria liitumislepingu juurde või mitte. seda sellepärast, et äh, härra Randstorf on asjadest hoopis teistmoodi aru saanud kui mina. ja nüüd on veel kaks põhimõttelist küsimust, mis äh, on vaja läbi vaadata selle raporti puhul ja ei keskkonnakomisjonis ega ka siin komisjonis äh, variraportööridega me ei jõudnud otsusele nimelt, kas meil on äh, Bulgaaria puhul äh, tegemist elektripuudusega, kas äh, pärast reak-, esimese ja teise reaktori sulgemist hakkas Bulgaaria rohkem elektrit tootma ja ka eksportima ja kas tõesti CO2 heitmete määr tõusis äh, Bulgaarias sellepärast, et Koslodi esimesed kaks rektorit pandi kinni? nii et need on need erinevad äh, küsimused, mida tuleb arutada ja me peaksime vaatama, kas meil on veel võimalus jõuda kompromissile. jah, suur tänu, kaks sõnavõttu soovin siin kolleeg Rüübich ja proua Hertsog. ja tänke, hea juhataja. Ich möchte zuerst äh, Kommission. jah, suur tänu äh, tahaksin tänada komisjoni, sest komisjon on meiega ühel nõul, et meil tuleb kaitsta inimeste tervist ja tagada turvalisus ja Euroopa kohus kahe tuhande teisel aastal oma otsusega pani ka alustalad äh, selles suunas paika. ja mm, kiirguse eest kaitse on kohe kindlasti asi, millega komisjon peab tegelema ja meil tuleb tõesti tagada see, et äh, inimesed oleks äh, kaitstud äh, radioaktiivse kiirguse eest ja komisjon on muidugi ka sellest lähtunud, jah. esiteks vaadatakse seda siis, kui tuumaenergia jaamadele antakse kasutuslubasid ja peale selle tuleb nüüd komisjonil välja töötada veel ka alustalad äh, tuumaladustamiseks, jah. Lissaboni lepinguga saime me veel rohkem pädevusi. ka meie saame nüüd selle küsimusega tegeleda, me saame vaadata, kuidas liikmesriigid seda küsimust lahendavad ja me peame hoolitsema selle eest, et meil ei oleks selles valdkonnas konkurentsimoodustusi. ma arvan, et äh, tegemist on suure sammuga edasi ja tahaksin tänada komisjoni ja eriti volinik Oettingeri, et ta lubas, et reaktorite sulgemise puhul ta kavatseb sisse viia ka Euroopa tasandil kontrollisüsteemi ja hoolitseda selle eest, et igal pool Euroopas oleksid ühesugused standardid. suur tänu ja kolleeg Hertsog! Thanks, uh, thanks chairman, colleagues, uh, I will be, I will be tänan, esimees, kolleegid, ma räägin lühidalt. ma tahaksin puudutada kahte küsimust. esiteks seda, et Bulgaarias on elektrienergia puudus või mitte, see ei ole olnud kunagi küsimus, kuid elektripuudust tunneb Lääne-Balkan, mis tekitab probleeme mitte ainult Bulgaariale, vaid ka äh, Bulgaaria naaberriikidele. ja tegemist on tõsise küsimusega nende kahe riigi puhul sest on võimatu edastada elektrienergiat, kui puudub vastav võrk. see kindlasti elektrienergia puudus on selles piirkonnas, see tekitab suuri probleeme ka minu kodumaal, mis on suhteliselt kaugel Kozlodois siiski aga kuna võrk Euroopast Lääne-Balkanile on piirangutega, see probleem tekib selles piirkonnas. teine küsimus puudutab rohkem sisu. aastal kaks tuhat kuus Bulgaaria ei olnud Euroopa Liidu liige äh, Äh, kui kavandati mitmeaastane finantsraamistik ja nüüd selle tagajärgedega me peame leppima. seetõttu äh, Bulgaaria ei saanud olla selle liige ja nii siin komisjonis kui ka Euroopa Parlamendis me oleme seda mõistnud, kuid samasugust abi tuleb osutada Bulgaariale, nagu osutati kahele teisele riigile, Leedule ja Slovakkiale ma leian, et äh, tegemist on väga hea algatusega, kui me leppisime kokku, et kolmel riigil on sarnased probleemid ja nendele tuleb läheneda sarnaselt. aga probleem seisneb selles, et kahe tuhande kuuendal aastal, kui mitmeaastane finantsraamistik kavandati, Bulgaaria ei olnud liige, siis seda eelarverida ei nähtud ette ja eelarve seisukohalt see tekitabki suurimaid raskusi ja seetõttu tööstuskomisjon äh, peab jääma ühtseks äh, selle teema käsitlemisel. miks ma seda mainin? tundub, et meie oleme jõudnud kokkuleppele, see vastab tõele, aga mina äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve koostajana äh, olen, olen kaasautoriks selle kirjale, mille me saatnud eelarvekomisjonile ja selles sisaldus ka ühe punktina nimetatud raport, milles osas me palusime finantsvahendeid. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta äh, eelarveraporti variraportöör on hoopis teistsugusel seisukohal kui Rebecca Harms oma raportis. ja seetõttu ma palun, et me ühendaksime oma jõud, kui me palume rahalisi vahendeid ja oleme sellel ühel nõul, siis me peame ka teistes raportides samas küsimuses olema ühtsel meelel ma tahan seda mainida, sest saab olema raske äh, äh, meie joond eelarvekomisjonist läbi suruda, mitte Kozlodui tõttu, vaid äh, selle tõttu, et suureks väljakutseks on mitmeaastase finantsraamistiku vahearuande koostamine. kui me räägime käesolevast raportist, ma palun, et me jälgiksime sama joont ka eelarveraporti eelnõus, sest see on kriitilise tähtsusega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 ja minu arvates on väga tähtis äh, toetada tuumajaamade tegevuse lõpetamist. Slovakkias on meil ka aga üks äh, tuumaelektrijaam, millest äh, me saame palju õppida. seal oli palju probleeme selle tuumaelektrijaamaga ja ma arvan, et meil tuleks tulevikus tuumajaamade tegevuse lõpetamist hoopis teistmoodi käsitleda, sest investeeritakse sinna palju. raha tuleks aga pigem kulutada äh, turvalisuse tagamiseks. tuumajaamade tegevuse lõpetamine nõuab alati palju raha ja nüüd ma näen, et soovitakse sinna veelgi rohkem investeerida. probleemiks on aga see, et et osa nendest abirahadest ei jõua üldse mitte Bulgaariasse, vaid hoopis Venemaale. Venemaa on see, mis lõikab ähm, Euroopa Liidu abist kasu. on täiesti uskumatu, kui palju energiat Äh, me kulutame ja kui palju raha me kulutame tuumajaamade tegevuse lõpetamiseks. selle asemel peaksime me hoolitsema hoopis selle eest, et äh, me oma koduriikides saaksime lahendada lõpliku ladustamise küsimuse, saaksime nii ka töökohti ähm, luua ja elektrienergiavarustuse eest hoolitseda. nii, tahaksin teile nüüd veel meelde tuletada, et meil on aega vähe ja veel kaks päevakorrapunkti aga nüüd saab sõna härra variraportöör. suur tänu, esimees. täna me arutame äh, esitatud dokumente, raporteid ning esitatud muudatusettepanekuid. ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes on suhtunud sellesse väga konstruktiivselt ning kinnitanud üle vajadust lisarahalise abi järele äh, kolmanda ja neljanda reaktori tegevuse lõpetamiseks. Äh, samas tuleb osutada abi ka Bulgaaria tuumavaldkonnale, eh, sest on vaja tõsta energiatõhusust, eh, taastuvenergiaallikate kasutamist ja samuti kaasajastada energeetikavaldkonna ettevõtteid. ärgem unustagem, et Bul Bulgaaria on juba lõpetanud nelja reaktori tegevuse tuumajaamas nimetatud neli reaktorit on äh, toonud kaasa väga suured puudused olemasolevate energiavõimsuses ja ainult läbi energiatõhususe ja energia kokkuhoiu oleme äh, suutnud tagada rohkem kui 30%-lise tulususe ja seetõttu Euroopa Liidu poolne abi peaks jätkuma sest äh, äh, kui reaktorite tegevus lõpetati Bulgaarias, välditi energiakriisi tekkimist. me oleme tänuvõlgu Euroopa Liidule selle eest, abi eest, äh, mille me saime Euroopa Liidust, et ületada energiakriisi ja ära hoida edasist kriisi. sest kui selline kriis oleks tekkinud, siis me oleks olnud sunnitud reaktorid taaskäivitama. ja see oli ka üks Bulgaaria ühinemislepingu klauslitest. Euroopa Komisjoni poolse ettepanekus on võtmetähtsusega keskkonnasõbralik energia ja nelikümmend protsenti lisa vahenditest tuleks suunata Äh, ajutiste vahehoidlate loomiseks. me ei ole sellega nõus. esiteks seetõttu, et Bulgaarias on kehtestatud erinev strateegia äh, tuumajäätmete käitlemiseks. see on tegevusstrateegia, mis on teada-tunda ka Euroopa Komisjonis ja on teada, ka nendele riikidele, kes on ühinenud radioaktiivsete jäätmete käitlemise konventsiooniga. Sellest strateegiast lähtudes Bulgaaria kavatseb eh, töödelda tuumajäätmed ning matta üli radioaktiivsed jäätmed pärast seda, eh, kui kütuseelemendid on ümber töötatud. seda ei ole võimalik saavutada üleöö, ka mitte lähiaastatel, kuid ähm, on saavutatav kümmekonna aasta pärast. Äh, samal ajal tänu Euroopa Liidu poolsele rahalisele abile oleme me hakanud rajama äh, ajutisi vahehoidlaid radioaktiivsetele jäätmetele Äh, mille kasutamisega on ligi sada aastat. sellise lähenemise on Bulgaaria valinud ja see vastab nii riiklikele vajadustele kui ka Euroopa Liidu partnerite huvidele. nimetatud äh, rahaline abi suunatakse ka keskmise ja madala kiirgusega tuumajäätmete ladustusrajatiste loomiseks äh, neljakümne protsendi rahalise abi suunamine tegevustesse, mida me ei ole palunud ning mis ei ole asjakohased äh, nelja reaktori tegevuse lõpetamiseks, oleks minu arvates vale, sest see blokeeriks selle suure summa pikemaks ajaks. see töötaks vastu meie eesmärkidele, ei oleks tõhus ja me ei peaks seda lubama. kolleeg Brežina, palun. sedaitsi enam kratko poznamku. suur tänu, härra esimees, ainult lühike märkus, ma olen täiesti nõus proua raportööriga. ta nõuab kõrgeid standardeid tuumajäätmete ladustamisel ja ka tuumajaamade ohutuse kindlustamist, kuid teiselt poolt on täiesti selge, et meil tuleb tagada ka turvaline jäätmete ladustamine ja seda saab teha Venemaal. kui jäätmed on korralikult ladustatud, on täiesti ükskõik, kus seda tehakse teiselt poolt aga uutes liikmesriikides, mis nüüd Euroopa Liiduga liitusid. Tšehhi Vabariik oli ainus riik, mis äh, jättis oma tuumajaamad tööle ja seda samasuguses olukorras kui enne liitumist. meie Slovakkia sõpradel nii hästi ei läinud ja ma arvan, et tuumajaamade tegevuse lõpetamise põhjused on tavaliselt poliitilised, mitte tehnilised. ja sellepärast on minu arvates väga imelik, kui me nüüd kurdame siin, et Bulgaaria ekspordib äh, elektrit, aga selle elektri tootmine on selline, mille käigus tekib väga palju CO2 heitmeid. ja nüüd tõsiasi, et äh, et meil on siin probleeme elektriga, siis on täiesti selge, et need probleemid tulenevad Kosloti tuumajaama kinnipanemisest Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Taip pat, naudodamasis progą, noriu. aitäh, esimees. tahaksin kasutada võimalust ja tänada selle olulise raporti ettevalmistamise eest. ma teen lühidalt, aga ma pean ütlema, et need kolm riiki, millel või mis ka annavad suuri sotsiaalseid, poliitilisi ja majanduslikke kulutusi siin kontekstis, neid ei tohiks kadestada, kuna kahe tuhande esimesest aastast peale nii poliitilised parteid kui ka inimesed tänavalt on leidnud äh, mingisuguse seletuse neile otsustele. ja loomulikult on tegu õigete otsustega, aga paljudel inimestel on neid raske mõista. Leedus me oleme hetkel rahul sellega, et äh, energiahinnad on langenud äh, viisteist protsenti, kuigi nad ei ole langenud nelikümmend protsenti, nagu eh, ennustati. Eh, ma arvan, et samasugune olukord on ka teises kahes riigis. ma toetan mõnesid muudatusettepanekuid, eriti neid, mis puudutavad EBRD rolli ning eh, tegevuse lõpetamise finantseerimist. ma arvan, et Kontrollikoda peaks mõnesid asju seal läbi käima samuti ma leian, et üks oluline punkt, mille raportöör tõstatas, on just äh, radioaktiivsete jäätmete käitlemine. võib-olla peaks komisjon välja tulema ettepanekuga, kuidas selle asjaga tulevikus hakkama saada, sest tegu on jällegi väga tundliku sotsiaalse ja poliitilise küsimusega. Leedu ehitab hetkel äh, hoidlat, Bulgaaria teeb seda samuti, aga ma arvan, et tulevikus sellest ei piisa seetõttu peaksime alustama arutelusid selle üle juba praegu. toetan kolleegi, kes ütles, et me peaksime ühtsel moel nende küsimustega tegelema, sest ka rahaliselt on tegu tundliku küsimusega ja poliitiliselt seda enam, aitäh. suur tänu, proua Hams, raportöörina soovite veel kord sõna ja kui võimalik, võimalikult ki-, lühidalt, sest meil on ajaga probleeme. jah kõigepealt tahaksin öelda, et mul on kahju, et äh, komisjoni esindajad sõna ei võtnud. Nad, nad saavad sõna. jah. kas ma võiksin rääkida pärast komisjoni sõnavõttu siis? küsib proua Harms. ma tahaksin saada sõna viimasena, arutelu lõpus. võib-olla kõigepealt komisjon ja siis mina. ma ei tahtnud teilt sõna ära võtta, ütleb härra Roil. aga nüüd, härra Farras, palun, teil on sõna. Vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender <clears throat> suur tänu, härra esimees. jah, otse loomulikult oleme me valmis küsimustele vastama, eriti kui need suunatakse meile. kõigepealt, milline on praegune olukord rahastamise osas? pärast seda, kui Bulgaariaga liitumisleping sõlmiti, siis äh, oli selge, et rahastamine on tagatud aastani kaks tuhat üheksa Slovakkia ja Leedu puhul on rahastamine tagatud aastani kaks tuhat kolmteist. see tähendab seda, et kui bulgaarlased, leedukad ja slovakid äh, kõik äh, peaksid saama võrdselt koheldud, siis on meil vaja bulgaarlastele et, vaja ette näha uus ettepanek aastateks kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kolmteist. teiseks meie kõige suuremaks äh, küsimuseks praegusel hetkel on see, kuidas nüüd kasutatakse seda sada kahtekümmet miljonit eurot. kas neid kasutatakse energia erinevate, energia kasutamise ener, erinevate meetmete väljatöötamiseks või lõpliku ladustamisvõimaluse leidmiseks? ma ei tea, kas siiamaani on tehtud ettepanekuid lõpliku ladustamise kohta kui me Bulgaariaga läbirääkimisi läbi pidasime, siis oli surve väga suur, komisjon on näinud, on koostanud protokollid ja parlament on neid näinud ja nüüd härra Barroso ja Oettingeriga rääkinuna on täiesti selge, et komisjonil on ettepanek tuumajäätmete lõpliku äh, ladustamise kohta või vähemalt komisjon kavatseb seda Bulgaarialt äh, nõuda. ja Koslodui puhul kui me räägime lõplikust ladustamisest ja rahastamisest, siis võib juhtuda see, et äh, hakkame kuulama, kuulma hääli ka teistest äh, riikidest ja meile hakatakse ette heitma konkurentsi moonutamist. meile öeldakse, et me eelistame Bulgaariat. meie leiame, et me peaksime energiameetmeid rahastama saja kahekümne miljoni euro ulatuses, sest me ei tohiks ära unustada seda, et äh, reaktorid sulgeti ja praegusel hetkel mitte miski ei asenda seda energiat, mida varem nendes reaktorites toodeti. siis on meil veel ülekandevõrgud ja jaotamisvõrgud, ka nendesse on vaja investeerida, on vaja väga palju investeerida ja kõik teavad, kui palju Bulgaarial on energiat vaja. Bulgaaria energiavajadus on palju kõrgem kui Euroopa Liidu keskmine, nii et neid meetmeid on vaja ja seda on ka raportist väga selgelt lugeda. olukord Bulgaarias on praegu selline, et elektri defitsiiti küll ei ole, aga eksporti, energia, elektri eksporti on vähendatud. teiseks, nelja kinni pandud reaktorit äh, asendati tihti tavaliste jõujaamadega, mistõttu suurenes CO2 heitmete maht. ja viide kontrollikojale meie toetame Kontrollikoja algatust. kontrollikoda on nimelt äh, auditit äh, koostamas Leedu, Slovakkia ja Bulgaaria kohta ja meie komisjonis palusime ka koostada finantsaudit Pohunitše ja Muhunitši kohta ja järgmine kord, kui rahastajad kokku tulevad, siis äh, neid rahastajaid informeeritakse ka selle auditi koostamisest. lõpetuseks täname proua Harmsi raporti eest, täname ka tema abi ja toetuse eest, meie leiame, et sada kakskümmend miljonit energiameetmetesse on mõistlik investeering ka sellepärast, et äh, aastani kaks tuhat kolmteist rahastatakse taolisi energiameetmeid ka Leedus ja Slovakkias ja kui me tõesti soovime kolme liikmesriiki võrdselt kohelda, siis tuleb ka Bulgaariale rahalist abi osutada aastani kaks tuhat kolmteist. suur tänu ja nüüd proua Harms. suur tänu härra esimees, suur tänu ka komisjoni arvamuse eest. tegemist oli meil komisjoniga suurepärase koostööga, eriti kui me uurisime alguses neid asju enne raporti koostamist. ja komisjon andis mulle ka vajalikku informatsiooni, selle eest tahaksin tänada. tahaksin veel kord tõstatada kaks küsimust, mis praegu ja ka tegelikult äh, pärast hääletust on veel väga tähtsad. esiteks, ma olen šokeeritud sellest, kui tavaliseks peetakse üliradioaktiivsete tuumajäätmete väljaviimist Euroopa Liidust Venemaale, ilma et keegi mõtleks selle peale, kui palju inimeste tervist ja keskkonda sellise teguviisiga rikutakse. ma olen väga tänulik härra Oettingerile, sest tema ütles, et nii need asjad ei saa jätkuda. ja ma kutsun kolleege üles, eriti just Bulgaariast, et selles osas ähm, tehtaks midagi ära, et selle küsimusega tegeletaks rohkem ja et lõpuks äh, oleks meil olukord, kus me võtame vastutuse tuumajäätmete eest seal riigis, kus neid jäätmeid toodetakse. ja me teame, et elektri tootmisega teenib Bulgaaria päris palju raha, nii et Bulgaaria peaks nende jäätmete eest siiski ka vastutuse võtma. juba aastakümneid on tuumaenergiat toodetud, ilma et Bulgaarias keegi oleks äh, natukenegi mõelnud selle peale, mis saab üliradioaktiivsetest tuumajäätmetest. ja see toetusprogramm nüüd reaktorite tegevuse äh, sulgemiseks, seda nii Bulgaarias kui ka Ignalinas ja Puhhenitses, eesmärgiks on ju see, et selle rahaga tagatakse inimeste turvalisus ja keskkonnakaitse. ja see tähendab seda, et me ei saa tuumajäätmeid lihtsalt rongi peale panna ja Venemaale vedada. ja peale selle huvitab mind ka, miks Euroopa Liidu uued liikmesriigid nii väga kardavad sõltuvust gaasitarnetest ja sõltuvust Gazpromist samal ajal mitte keegi aga ei karda seda, et me sõltume Venemaa tuumainfrastruktuurist. Venemaa on uute liikmesriikide tuumaprogrammidega tihedalt äh, seotud. peale selle Venemaa pakub ju ka öö, äh, uute tuumajaamade ehitamise teenust. aga kas see siis tõesti oleks võimalus äh, Venemaast vähem sõltuda, minu teada see ettevõte Rosatom on sajaprotsendiliselt Gazpromi tütarettevõte, nii et äh, mulle jääb pigem mulje, et me jätkame seda vana sõltuvuse suhet ja me ei muutu mitte kuidagi sõltumatumaks. see on küsimus, mida me saame aga edasi arutada siis, kui härra Oettinger on meile esitanud äh, direktiivi eelnõu, aga olles kuulnud härra Oettingeri sõnu, ma arvan, et tema jaoks äh, on selles direktiivis kõige tähtsam ohutus, ohutus, ohutus ja ma loodan, et majanduslikud huvid on võimalik ohutusega siduda ja et ohutus jääb prioriteetseks. suur tänu arutelude eest ja ootan põnevusega hääletust. suur tänu ja järgmine raport, milleks on tööhõive võimaluste arendamine uue säästva majanduse raames. meil on veel kaks punkti päevakorras, arvamuse koostajaks on proua Hilda Figueiredo ja tema saab kõigepealt sõna palun, et äh, kümme minutit on meil jäänud veel selleks raportiks ja kümme minutit teiseks raportiks. Ehm, suur tänu, esimees. juhtkomitee on siin tööhõivekomitee ja meil paluti siis esitada omapoolne arvamus ja tegu on siis äh, meie arvamuste kajastamisega, meie seisukohtade kajastamisega. me oleme pidanud äh, teatud arutelusid äh, ja nende tulemusi tuleks kindlasti arvesse võtta selle arvamuse koostamisel. kõneleja mikrofon on kadunud hetkeks. meie ees seisavad mõned suured väljakutsed et kaitsta jätkusuutlikku majandust viisil, mis tagaks majandusliku ja sotsiaalse arengu. see hõlmab selliseid asju nagu innovatsioon, energiasäästlikkus ja nii edasi. aga me peame vastama ka sotsiaalsetele küsimustele ning väljakutsed, mis meie ees praegu on Euroopa Liidus ja ka globaalselt on siia kõik hõlmatud, nagu äh, tööpuudus, kliimamuutused, äh, sotsiaalne tõrjutus, ressursipuudus ja nii edasi. me peame loomulikult tegelema selliste küsimustega nagu konkurentsivõime, nii et selline on see taust, kogu selle teema taust. ja me peame jätkuvalt äh, tagama töökohti, looma töökohti, tõstma energiasäästlikkust, energiatõhusust ning samamoodi ei tohi me kahe silma vahele jätta asjaolu, et Euroopa Liidus on teatud olulised tööstussektorid, millest osa on niisugused, kus meil on ka oluline oskusteave. veelgi enam paljud neist sektoritest on kohalikul ja piirkondlikul tasemel töökohtade arvestuses väga olulised. nii et ma arvan, et me peame eh, looma tasakaalu ühelt poolt innovatsiooni ja teisalt eh, tööstuse käigus hoidmise vahel. ma arvan, et töökohti saab luua läbi mm, energiasäästlikkuse edendamise, teiste energiaallikate ähm, toetamise kaudu, siia on hõlmatud ka kliimaseadmete sektor, jahutusseadmed, transport ja nii edasi. tegelikult kõigis ähm, hõlmatud sektorites, äh, autotööstuses, varuosade tööstuses, uutes tehnoloogiates, äh, infotehnoloogias, ja loomulikult uuenevate energiaallikate vallas ja see loomulikult äh, tähendab, et me peame tõesti toetama jätkusuutlikke ja puhtaid energiaallikaid, kuid veel kord tahaksin peatuda järgmisel punktil, meil on sellised äh, sektorid nagu tekstiilid, rõivad, elektroonika, kaablitööstus, mis teatud piirkondades on äärmiselt tähtsad. eriti näiteks nende töökohtade osas, mis nad, mis äh, naistel seal nendes sektorites on. ja nende olukordade spetsiifikat tuleb samuti arvestada nii et ühelt poolt me peame edendama innovatsiooni ja samas kaitsma olemasolevaid töökohti. Need on mõned neist äh, väljakutsetest, mida me peame arvestama, ma hea meelega kuulan äh, kolleegide seisukohti nendes küsimustes ja ärgem unustagem ka VKE-sid kuidas toetada VKE-sid üldise tööstuse raames, eriti just innovatsiooni vallas, sest väga paljudel neist on finantsraskused, raskused ühenduse finantsabi taotlemisel, kuna päris tihti see paberitöö ja bürokraatia vahendite saamiseks on massiivne ja tihti on ka kaasrahastamise äh, küsimused. nii et töökohtade loomine loomulikult äh, ei ole lihtne väljakutse, sest kuidas luua uusi töökohti ja samas kaitsta vanu nii et need olid mõned neist mõtetest, mida tahtsin mm, hõlmata oma arvamusega ning samuti teeksin ettepaneku, et Euroopa Komisjon peaks tegelikult nend-, võtma sellise uue lähenemise nende küsimuste suhtes. uue lähenemise VKE-de toetamiseks. uue lähenemise Euroopa Liidu tööstuse kaitsele. homme peame selle üle arutelu innovatsioon, ma arvan, pakub palju äh, vastuseid neile väljakutsetele. suur tänu, et tegite lühidalt ja annan nüüd veel sõna kahele kõnelejale, kõigepealt härra Padar. lugupeetud kolleegid, meie praegune arutelu jätkusuutliku kasvu või rohelise majanduse või madala süsinikusisaldusega majanduse ja selles majanduses töökohtade loomisest on täis umbmääraseid eufemisme. kahjuks hoolimata kriitikast Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia kohta on Euroopa Komisjoni poolt välja töötatud strateegia senini väga ebamäärane. tööstuskomisjonina no, peame endilt küsima, millised on kõige olulisemad kitsaskohad meie tööstuse jaoks tulevikus ja kuidas saaks meie tööstus globaalses konkurentsis väljuda võitjana tuues kaasa uued ja paremad töökohad ja luues aluse heaolu kasvuks tulevikus. oleme teadlikud fossiilsete energiaallikate ammendumisest peatses tulevikus, ent vähem kursis oleme teiste loodusvarade peatse ammendumisega. viimase kümne aasta jooksul on me-, on metallide ja mineraalide tarbimine kasvanud kolmkümmend viis kuni nelikümmend protsenti, kusjuures Hiinas on kasv olnud peaaegu kolmsada protsenti nendele väljakutsetele vastu astumiseks on vaja fundamentaalselt meie tööstus ümber korraldada eesmärgiks ei tohiks lihtsalt olla pelgalt mõnevõrra vähendada ressursside tarbimist vaid ressursside kasutamise viimine jätkusuutlikkusele eh, tasemele et kogu tööstus muutuks jätkusuutlikuks selleks tuleb adresseerida euroopa ressursimahukaid tarbimisharjumusi edendada innovatsiooni toorainete ja muude komponentide korduvkasutamise, ringlussevõtu ja taaskasutamise seadmine reegliks. piltlikult öeldes on meil vaja tööstus dematerialiseerida. lühikeses perspektiivis on meil vaja keskenduda energiasäästule, keskpikas perspektiivis aga vältida süsinikurikaste materjalide kasutamist. pikas perspektiivis tuleb radikaalselt ümber korraldada viisid, kuidas me toodame ja teenuseid pakume, tehes seda minimaalse loodusressursside kuluga nende ümberkorralduste kiirus ja ulatus on tohutu euroopa liidus on miljonit ettevõtet meie aeg on piiratud tulenevalt kliimamuutustest ja metallide mineraalide otsalõppemise tõttu paari kolmekümne aastaga peaksime vaatama mida me euroopa liidu tasemel siin täna ära saaksime teha et neid muutusi ellu kutsuda paljud uutest lahendustest nõuavad meie teadlaste jõupingutusi mõned ainult loovamat lähenemist meie endi poolt tänane situatsioon erinevate euroopa liidu programmide lõikes on küll selline mis ei toeta seda radikaalset ümberkorraldust millest ma kõnelen meil on vaja olemasolevaid meetmeid ümber korraldada aga ka uusi meetmeid näiteks ökomaksude kehtestamist miks mitte ehitusmaterjalidele kehtestada miinimummäärad vähendamaks kõige ressursimahukama sektori mõju euroopa liidus meil oleks vaja kokku tuua need uurimisasutused ja ettevõtted kes on valmis kaasa lööma vaja on tehnoloogiaplatvorme mis tegeleksid tööstuse materjalikulu ja üldise keskkonnamõju vähendamisega miks mitte alustada just hoonetest mille keskkonnamõju on kolossaalne ja kus kus edu saavutamine võiks kõige kiirem olla kavatsen seega esitada oma fraktsiooni poolt rida ettepanekuid mis sisaldaks vähem eufemisme ja oleksid pisutki kaugele vaatavamad ning konkreetsemad. lõpuks, õiged valikud võimaldavad meil olla esimeste hulgas, kes oma majanduse ümber vaatavad. sellega pakume tööd ja sissetulekut inimestele pikkadeks aastateks. tänan teid. suur tänu ja kolleeg Jadot. Merci, Monsieur le Président. Je crois que ça a été dit. Suur tänu, esimees. minu arvates äh, on juba öeldud, et väga palju on kaalul, kui me räägime praegusest tootmise tasemest. kui me vaatame, millised on keskmised näitajad, siis äh, traditsioonilises tööstusvaldkondades on kaks täiskohta ühe miljoni käibe juures. kui me räägime ehitusvaldkonnast või transiidist, siis on kaheksa töökohta ühe miljoni käibe kohta. mida see tähendab? Need valdkonnad, mis on tulevikuvaldkonnad ja mis juba tegutsevad, äh, on väga head töökohtade loojad võrreldes traditsioonilise ehitussektoriga. ja seetõttu tuleb seda potentsiaali ära kasutada paremini. milline on olukord Euroopas? me vajame rohkem investeeringuid sellesse valdkonda, kuid tundub, et meil on tegemist kahe probleemiga, ühelt poolt eh, ettevõtete üleviimine teistesse riikidesse ja ka tulevikus loodavad ettevõtted liiguvad välismaale ja võtavad oskusteabe kaasa. me peame looma stabiilse investeeringute keskkonna kõikidele ettevõtetele selles valdkonnas ja sellistes riikides nagu Prantsusmaa Äh, me oleme näinud, et haldus- ja õigusraamistik äh, näiteks taastuvenergia kasutamiseks on ebastabiilne ja seetõttu järgmise kümne, viieteistkümne, kahekümne aasta jooksul on vaja luua tugev raamistik. samuti tuleks toetada VKE-sid, et need suudaksid paremini ära kasutada võimalused tegutseda uutes valdkondades me ütleme liikmesriikides, et need tööstusharud ja need alltöövõtjad äh, on head mitte ainult äh, autotööstuse jaoks, kus on ka palju töökohti kaotatud, vaid ka elujõulisemates valdkondades nagu energeetika. ja seetõttu me peaksime kaasa vaatama nende VKE-de ümberkujundamisele, et nad suudaksid äh, üle viia oma tegevuse nii-öelda väljasurevates valdkondades tulevikuvaldkondadesse. tavapärastes tööstusharudes praegu kaduma läinud palju töökohti ja selle probleemiga tuleb tegeleda. kui me tahame paremini ümber kujundada oma majanduse, me peaksime stimuleerima investeeringuid tuleviku tööstusesse, näiteks äh, töötlevasse tööstusesse. Äh, Euroopa Liidus on, on liigseid võima, võimalusi siin ja võimsusi ja saadakse väga suuri kasumeid ja kui äh, on võimalik seda ümber kujundada, et see on võimalik luua stiimulit ka tulevikutööstusele. suur tänu, see päevakorrapunkt on ammendunud. küsin tõlkide käest, kas me saame paar minutit kauem siia jääda kui alguses ette nähtud, sest äh, meil on veel üks küsimus arutada, kõigepealt räägimegi nüüd siis uute väikeste tarbesõidukite heite, heitenormidest ja sõna saab ära Verne Langen jah, suur tänu, tegemist on parlamendi ja nõukogu äh, määrusega, mis paneb paika uute väikeste tarbesõidukite heitenormid, seda vastavalt CO kahe seadusandlusele. kahekümne kaheksandal oktoobril äh, eelmisel aastal see ettepanek tehti ja vastutav komisjon on keskkonnakomisjon ning tööstuskomisjon arutab äh, punkte, mis puudutab tööstust ja tegemist on meie jaoks tähtsa küsimusega, sellepärast et äh, majanduslikud mõttes puudutab see just väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, kuna väikesed arvesõidukid kasutavad just väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, olgu need äh, siis kas äh, lillepoed või mõned teistsugused väikesed ettevõtted. ja majanduspoliitiliselt on kohe kindlasti see regulatsioon tähtsam just äh, VKE-de jaoks. mis puudutab turgu, siis meil on andmed aastast kaks tuhat üheksa, kogu maailmas oli nelikümmend üheksa koma neli äh, miljonit sõiduautot ja kümme koma kaheksa miljonit väikest tarbesõidukit, äh, mis siis toodeti. ja suurem osa nendest tarbesõidukitest olid väikesed ja Hiina puhul äh, Hiina toodab nelikümmend protsenti kõikidest sõidukitest kogu maailmas, sõiduautode puhul on see protsendimäär seitseteist, nii et te näete, praegu on küsimus ka selles, kuhu suunduvad Euroopa tootjad. komisjon on teinud ettepaneku, mis lähtub äh, kahe tuhandenda aasta oktoobri andmetest, andmed on siis üle kümne aasta vanad. Äh, siiamaani oli meie strateegiaks see, et ettevõtted ise võtavad endale kohustusi, aga me nägime, sõiduautode puhul see ei läinud läbi ja nüüd on meil välja töötatud auahned, eesmärgid üheksakümmend viis grammi kilomeetri kohta ja seda aastast kaks tuhat kakskümmend siis väikesõidukite puhul ja komisjon vastavalt sellele otsusele on nüüd siis ka väikeste tarbesõidukite jaoks teinud oma ettepanekud N1 kategooria tarbesõidukite puhul on tegemist, mis kaaluvad maksimaalselt kolm koma viis tonni. seal on kaks klassi, esimeses klassis on äh, sõiduautod, äh, teine klass on sõiduautodest äh, ümber ehitatud autod ja kolmas klass on veel eraldi klass. kuna meil on kiire, siis teen lühidalt. komisjon on teinud nüüd ettepaneku, et piirmääraks on sada seitsekümmend viis grammi ja et see nõue viiakse sisse samm-sammult aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kuusteist ja küsimus on nüüd selles, kas me oleme sellega nõus ja kas me teeme seda paralleelselt sõiduautodega või on meil vaja siin erireegleid. ma arvan, et me peaksime rääkima üleminekuaja pikkusest ja võib-olla tuleks seda pikendada. siis pikaajaline eesmärk sada kolmkümmend viis grammi aastast kaks tuhat kakskümmend. kui me seda võrdleme, siis sõiduautode puhul oli sada kakskümmend grammi eesmärgiks esimeses etapis, seal on sada seitsekümmend viis nüüd väikese tar-, väikeste tarbesõidukite puhul ehk viiskümmend viis grammi äh, Äh, rohkem ja kui me vaatame neid sõiduautosid äh, ja tarbesõidukeid pikaajaliselt, siis on üheksakümmend ja sada kolmkümmend viis ehk näeme, et tarbesõidukite puhul on eesmärgid auahnemad. meil on veel ka üks eriline probleem, nimelt äh, mitmeastmeliselt ehitatud autod, kus autotootjad toodavad ainult mootori ja põhjad ja siis ähm, vastavalt erivajadustele ehitatakse sealt edasi siis sõidukid. nüüd komisjon on teinud ettepaneku, et äh, et me peame arutama, kes võtab vastutuse lõplikult valminud tarbesõiduki heitenormi eest komisjon on välja töötanud kaks erinevat mudelit selle küsimuse lahendamiseks, nii et me tegelikult ootame komisjonilt praegu lahendusettepanekuid. siis veel väga tähtis küsimus, trahvid. trahvid, mille üle me oleme ka palju vaielnud väikeste tarbesõidukite puhul on trahvid kõrgemad kui sõiduautode puhul. trahv teatud heitenormi ületamisest on sada kakskümmend eurot äh, grammi kohta ja see tähendab seda, et äh, keskmise suurusega ettevõtted äh, satuksid väga halba olukorda. nii et ma ei saa aru, miks me peaksime väikesed tarbesõidukid nii kalliks tegema. siis on küsimus, kas me pakume lisaboonuseid, siin on ka komisjonil ettepanek tehtud, mis jällegi ei ole nii hea kui sõiduautode puhul. ja siis nüüd need tootjad, mis toodavad ainult väga väikese arvu autosid, siin on ette nähtud kakssada kakskümmend tuhat autot aastat ja ma tahaksin nüüd küsida, kuidas on see number leitud, sest praegusel hetkel meil ei ole mitte mingeid uuringuid selle kohta ja pigem on olnud kuulda hääli, et me peaksime seda numbrit äh, tõstma. seitsmeteistkümnendal märtsil toimus Keskkonnakomisjonis esimene arutelu ja seal kritiseeriti pikaajalist eesmärki harmoniseerimisest äh, sõiduautode direktiiviga räägiti ka, samamoodi nagu ka trahvidest ja ka seal nõuti, et saja seitsmekümne viie grammi eesmärki tuleks vähendada, räägiti ka kiiruspiirangutest, muide, see on kaudselt ka komisjoni ettepanekus ette nähtud, nimelt räägitakse, et nendel sõidukitel peaksid olema kiiruspiirangud peal. see on kõik komisjoni ettepanekus kirjas ja tahaksin öelda kokkuvõttes, et komisjoni äh, liigub õiges suunas ja nüüd on meil võimalus teha parandusettepanekuid kui me jõuame esimesel lugemisel kokkuleppele, siis tuleks seda vastu võtta samatasandistel läbirääkimistel, nii nagu see oli ka sõiduautode puhul. suur tänu! kallid kolleegid, nüüd on viis inimest soovinud sõna saada. seda on meil võimalik teha ainult siis, kui igaüks räägib maksimaalselt üks-kaks minutit. muidu viimased enam sõna ei saa, sellepärast et äh, tõlgid on sunnitud lahkuma. nii et seepärast palun tehke väga ruttu ja kõigepealt härra Perillo variraportöörina. ja accolgo l'esigenza e che ha prospettato il Presidente e mh, mm, dirò solo uh, poche cose, ma anche in sintesi, sperando che nei suur tänu, härra esimees, ma näen, et äh, meil ei ole aega ja ma loodan, et meil on võib-olla järgmine kord võimalik sellest rohkem rääkida ja tegemist on väga tähtsa küsimusega. tahaksin rääkida pikaajalistest intressimääradest, vabandust, pikaajalistest eesmärkidest, milleks on siis sada kolmkümmend kaks äh, milligrammi. see piirnorm ma arvan, et see tuleks sisse viia ja mõtlen ka sellepärast, et meil on ju ette nähtud ka elektriajamiga autod ja nende kasutusele võtta. peale selle peame arvestama heitmete tsükliga, uute kütustega ja ka keskkonnamõjutustega. ma ei usu, et oleks realistlik juba praegu pikaline eesmärk vastu võtta, ilma et meil oleksid tagatised ja ma ei usu, et see oleks tehniliselt ka läbiviidav. aga kahe tuhande kolmanda aasta jaanuarist on komisjon selle ette näinud, aga ma kardan, et see muudab olukorra turul ja ka investeerimisturul halvaks ma arvan, et me ei peaks praegu panema rangeid piirmääri paika. meil tuleb tõsiselt arutada seda küsimust ja vaadata, kas need piirnormid äh, on tõesti õiged. nüüd äh, artikkel kaheksa, seal on terve rida ettepanekuid ette nähtud äh, selleks, kui piirmäärasid ületatakse ja seda aastani kaks tuhat kaheksateist siis siis sada kakskümmend eurot see trahv, ja sada üheksakümmend viis eurot trahvi, mis on siin ette nähtud. ma arvan, et ka siin tuleks veel mõelda nende suuruse üle. suur tänu, proua Roll! Um, tänan ja ma kõigepealt äh, igati toetaksin seda, mida ütles raportöör väikeettevõtete kohta äh, sest meil lasub eriline vastutus VKE-de ees. ja ma huviga lugesin, et iga äh, euro eest, äh, mida investeeritakse CO2 heitmete vähendamiseks tarbesõidukits, loodetakse teenida üks euro nelikümmend äh, tulu lõppkasutajate poole ja võib-olla see summa isegi suureneb, kui kütusehinnad muutuvad. ja seetõttu ma leian, et väikesõidukite, tarbesõidukite äh, Äh, heitnormide vähendamine on äärmiselt oluline samm ja abiks väikeettevõtetele. Äh, seda ettepanekut on juba pikka aega oodatud, sellest räägiti juba veebruaris kaks tuhat seitse, äh, kui täiendavate meetmete vajadusest seatud heitnormide saavutamiseks sa ja sihttaseme saavutamiseks saja kakskümmend grammi sõiduautodel ja autotootjad on suutnud kiiremini sisse viia muudatusi autode ehitusse, kui algselt loodeti ja see on igati julgustav signaal, arvestades seda, et praegu on arutusel tarbesõidukid. loomulikult äh, tarbesõidukid ei ole sõiduautod, äh, siin on suur erinevus, neid on raskem muuta aerodünaamilisemaks, neil on teatud funktsioonid, tööfunktsioonid, seal on kaalu ja massinõuded ja nagu raportöör mainis, äh, siis raskeks teeb asjaolu ka see, et tarbesõidukitel on erinevad kujud ja äh, kere valmib mitmes etapis. kas seda asjaolu tuleb arvestada? teisalt aga väga paljud parendused ja täiendused, mis on kasutusele võetud diiselmootorite puhul alates aastal kaks tuhat seitse, on ka ülekantavad ja ülevõetavad väiketarbesõidukite valdkonnas ja viimastel aastatel on heit koguste vähenemine diislimootori puhul olnud kakskümmend kuni kolmkümmend protsenti ja see on samuti julgustav. ja kui me räägime elektriajamiga autodest, on ka siin positiivseid arenguid sest ilma konkreetse seaduseta, õigusaktideta e, elektriautod on leidnud toetuspinna ja neid on juba aastaid kasutatud ka minu valimisringkonnas. ja seda on võimalik ka kergesti juurutada äh, sõiduautode valdkonnas, kui on olemas vastav infrastruktuur. ja seetõttu on igati põhjendatud äh, Äh, e- heitkogused äh, sada kakskümmend grammi ka aastaks kaks tuhat kakskümmend ja vahekogus sada kuuskümmend, siis meil on vaja mingit kindlust. härra Tasnovski. E, suur tänu, härra esimees, teen lühidalt, olen nõus härra Langeniga eriti selles osas, mis puudutab tema sissejuhatust. nimelt me peame olema väga ettevaatlikud, kui me piirnormid paneme kõrgeks ja ei tea, millised on selliste kõrgete piirmäärade mõjud ja mis puudutab tulevasi arutelusid, siis meil peaks olema rohkem mänguruumi. eriti on meil vaja rohkem analüütilisi andmeid, me peaksime mõtlema sellele, mis saab edasi. eriti mitte ainult selles osas, mis puudutab autotööstust, vaid ka kuidas kõik see mõjutab väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid. nagu öeldud, ähm, analüütilised andmed on väga tähtsad eesmärkide täitmisel ja sellepärast olen nõus kõigega, mida härra Langen juba ütles. suur tänu, kolleeg Šadoo, palun. Merci, monsieur le president euh suur tänu, esimees. ma olen üllatunud selle üle, et me ei ole õppinud nendest õppetundidest, mille me saime, kui toimusid arutelud autotööstuse üle. tegemist on sektoriga, mis on asjasse pühendatud, meil on vabakaubanduslepingud. me peame läbirääkimisi erandite üle CO2 heitmete osas Koreaga. seega meil on juba paika pandud süsteem selleks, et Euroopa suudaks äh, väiketarbesõidukite puhul panka pandud strateegiat täide, saaks ära kasutada innovaatilist äh, autotööstuse tulemusi, mis on üsna mõjuvõimas Äh, sellest me rääkisime, kui me arutasime, milliseid sektoreid toetada, edendada. Äh, meil on olnud kriis, sotsiaalne kriis, mis on põhjustatud sellest, et autotootjad on liigselt kiirustanud ähm, olemasolevate määruste raames, aga nüüd me räägime, et need autotootjad ei suuda täita neid kaugeleulatuvaid eesmärke kuid autotootjate mõju ja väike tarbesõidukite tootjate mõju äh, on olnud kriisi tekutav nii Euroopas kui ka USA-s, sest nad ei ole toime tulnud seatud eesmärkidega. sada kuuskümmend grammi kilomeetri kohta kui sihttase ja sada kakskümmend aastaks kaks tuhat kakskümmend ei ole mitte ainult realistlik, vaid sellest on kasu ka Euroopa kodanikele. Mäkis. suur tänu, kolleeg Kakimakis. Eh, suur tänu, esimees. ma nõustun eelkõnelejaga. Neil on pakutud suurepärane võimalus ja ma usun, et see määrus on piisavalt kaugeleulatov ja igati asjakohane ning kiireloomuline ja ma nõustun sellega, et tuleb pakkuda äh, väikestele tarbesõidukitele ka üleminekuperioodi. me peaksime edasi liikuma selles valdkonnas ja peaksime need võrdsustama sõiduautodega, nagu on korduvalt mainitud Äh, autotootjatel on väga suur potentsiaal innovatsiooniliseks tegevuseks ja ma usaldan neid selles osas. võib-olla meie määrus on veidi hilinenud juba. Hiina on meist ette jõudnud äh, turuosa hõivamisel. ja äh, Hiinast on palju rohkem tellimusi. ja me peaksime seda arvesse võtma ning ära kasutama innovatsioonivõimalusi, mis on juba loodud autotööstuses. meil on vaja puhtamaid autosid, keskkonnasõbralikumaid autosid, äh, uudsemaid autosid ja me peaksime säilitama need ambitsioonikad eesmärgid selleks, et täiesti ümber kujundada see autotööstus paari aastaga ei, suur tänu, Werner Langen, kas soovid ka veel sõna saada, aga ainult pool minutit. suur tänu arutelu eest ja nädala lõpus esitan oma raporti siis, et tõlgitakse ja väga õige oli see, mis siin öeldi, et sõiduautod toetasid uusi algatusi, nii et ökoalgatuste puhul peaksime olema ettevaatlikud. suur tänu, suur tänu esimees tänab ka tõlke ja vabandab selle eest, et ta ajas kinni ei peetud. suur tänu ja näeme hiljem!